keskendumaks ähm, see, keskendumaks põhieesmärgile. aitäh! suur aitäh! kuus resolutsiooni ettepanekut on laekunud, praegu ma arutelu lõpetan. ja asume nüüd hääletamise juurde Lõuna-Aafrika streikivate. protseduuriline küsimus. tahaksin rääkida miks te ei lubanud äh, protseduurilises küsimuses sõna võtta et ma saaksin äh, sõna võtta selles arutelus, me ju lähtume demokraatlikest põhimõtetest. ma pöördusin teie assistendi poole, ütlesin, et tahaksin vaba mikrofoni raames sõna saada, kuid äh, ilma kommentaarita ma ei saanud sõna, palun sel-, selgitage. aitäh. Teie nimi oli nimekirjas küll, aga meil oli ainult kaks kohta ja ma andsin, tähendab, põhimõtteliselt oli, kes ees, see mees põhimõte. vaat niimoodi on asjad. ja nüüd panen hääletamisele kuue fraktsiooni resolutsiooni ettepaneku, muudatusettepanekuid ei ole, panen ühise resolutsiooni ettepaneku hääletamisele. Against kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Is... järgmine on kuus resolutsiooni ettepanekut Rohingja moslemite tagakiusamise kohta Birmas. panen hääletusele kuue fraktsiooni äh, resolutsiooni ettepaneku, muudatusettepanekuid ei ole, tervikuna panen hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena kuus resolutsiooni ettepanekut Aserbaidžaani osas Ramil Safarovi juhtum ühise viie fraktsiooni ühise resolutsiooni ettepaneku panen hääletusele. mul on muudatusettepanek ka, esimene muudatusettepanek, selle hääletamine on nimeline. The... hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud teine muudatusettepanek, roheliste muudatusettepanek. panen selle hääletamisele taas kord, nimeline hääletamine, mis on avatud. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. kolmas muudatusettepanek, nimeline hääletamine, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. neljas muudatusettepanek. nimeline hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. seitsmes muudatusettepanek, nimeline hääletamine hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kaheksas muudatusettepanek, nimeline hääletamine. hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kuus ja muudetud kaheteistkümnes, eh, need on samad, hääletamine on nimeline, hääletamine on avatud, hääletamine on lõppenud, vastu võetud hääle, muudatusettepanek üksteist, nimeline hääletamine on avatud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist, nimeline hääletamine. hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kümme, nimeline hääletamine on avatud Is... hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek number viis, nimeline hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. kohe üheksas on tagasi võtatu, võetud ja nüüd kogu resolutsiooni tekst panen hääletamisele, hääletamine on nimeline ja hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud Az ülés jegyzőkönyvét a következő ülés elején fogják... Selle osaistungjärgu protokolli saate te järgmise osaistungjärgu alguses, kui keegi pole vastu, siis äh, need resolutsioonid, mis täna vastu võeti ja saadetakse edasi nende adressaatidele, inimestele, organisatsioonidele ja sellega on seekordne täiskogu osaistungjärk lõppenud